hääletusele triloogi arutelude tulemise, tulemuse esimesel lugemisel, suur tänu! suur tänu, proua Okoni! arutelu on sellega lõppenud ja hääletame homme keskpäeval. aga nüüd siis vastavalt päevakorrale tulemas äh, proua Flood äh, raport Euroopa riikide väidetav kasutamine kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikkuseks kinnipidamiseks luure keskagentuuri poolt. ma tahaksin anda sõna proua Floodrele, kellel on viis minutit. Äh, suur tänu, üheksa kuud on töö toim-, töö käinud äh, ja tänu usaldusväärsusele kõigi poolt, sealhulgas ka Euroopa Parlamendi saadikute poolt, kes ei ole äh, õigluse ja tõe eest võitlust kunagi peatanud, oleme me jõudnud äh, Ähm, konkreetsete meetmeteni, mis võtavad vastutusele riigid ja elemendid, kes on astunud äh, luurekeskagentuuriga koostöösse. Euroopa Nõukogu, ÜRO eriraportöör, Punane Rist, inimõiguste organisatsioonid, äh, riiklikud rahvusvahelised uurivad ajakirjanikud, äh, tunnistajate tunnistused, advokaatide tunnistused, luurekeskagentuuri andmed, kõik Äh, viitab sellele, et osad liikmesriigid on aktiivselt või passiivselt olnud seotud inimeste piinamise ja äh, äh, kadumisega. üheksa kuud on toimunud siis uurimised osad liikmesriigid on olnud väga järjepidevad tõe varjamisel, äh, on kaitsnud oma siseriiklikke huve, äh, on ära on kuritarvitanud äh, riigi elemente, läbipaistvust on vähe olnud, äh, ära kasutatud tunnistajaid ja nende advokaate ja nii edasi. kui me esitame raporti hääletusele, on, äh, siis on selles tegemist tõsise sammuga Euroopa Parlamendi poolt õiglus jalule seada Äh, praegu on juba üksteist aastat liikmesriigid ebaõiglast poliitikat kasutanud. me edastame selle raporti nõukogule ja komisjonile ja me ütleme siin selgelt välja oma tahe, kõik tuleb päevavalgale tuua, kõik tuleb ära teha selleks, et äh, läbipaistvad, sõltumatud, äh, iseseisvad uurimised viidaks lahti selleks, et läbi selleks, et ähm, ohvrid saaksid õiglase kohtu mõistmise osaliseks. Euroopa kodanikel on õigus nõusta me, nõuda meie institutsioonidelt, nende institutsioonidelt demokraatlike väärtuste alal hoidmist selleks, et äh, meie töö öö, äh, oleks tõhus, peame me olema väga konkreetsed, me peame olema kursis kõikide faktidega, me peame üritama igati kohtuinstantsidele kaasa selleks, et öö, äh, lahendada sellised küsimused nagu salavanglad Euroopa territooriumidel. tänu suurepärasele koostööle Eurokontrolliga, keda ma tahaksin täna tänada tänu Euroopa Parlamendi saadikute visiite, libekomisjoni visiite, variraportööride ja raportööride tööd oleme nüüd valmis võtma vastu väga selged ettepanekud eriti eh, Poola, Leedu ja Rumeenia suhtes, need on kolm eh, riiki, kes on Euroopa Inimõiguste Kohtu ees eh, süüdistatuna piinamises ja kodanike kaitsekohustuse eiramises meie eesmärgiks peab olema kaitsta neid liikmesriike, kes tahavad äh, selle äh, vaikimise lõpetada. me oleme oma erikomisjoniga teinud väga tõsist tööd, me oleme valmis äh, astuma vastu kõikidele tõkedele, mis meie tööle seadakse, mitte ühtegi vabandust me välja ei vabanda nii-öelda meie eesmärgiks äh, on see, et liikmesriigid peaksid kinni oma põhilistest äh, kohustustest ja õigustest, nad peavad võtma samme selleks, et äh, vastastikuse kaitse ja solidaarsuse põhimõtet ellu rakendada volinik äh, Reding, see raport on äh, nüüd võimalus äh, selleks, et kohtuda teiega sellel teemal siin Euroopa Parlamendis, nõukoguga, ohvritega ja kõikide teiste osapooltega. Morat Konad, Türgi kodanik, kes elab Saksamaal, kes on viis aastat ilma igasuguse kohtumõistmiseta istunud Guantanamos, tuleb uuesti parlamendi ette selleks, et oma tunnistusi anda. Desor Kader on nõudnud õiglust ohvritele volinik Reding, aasta pärast on meil uuesti võimalus teid ära kuulata ja teil on võimalus meile öelda, et faktid on jalule seatud, et te olete võtnud ka vastutuse enda kanda ja lõpuks ometi Euroopa parla-, Euroopa saab vabandada ohvrite ees, aitäh! suur tänu raportöörile ja nüüd saab sõna proua volinik suur tänu, äh, härra juhataja, äh, ja lubage mul isiklikult ka tänu avaldada proua Flotrele tema pühendumuse eest ja äh, julguse eest, mida ta on üles näidanud selle teemaga tööle hakates. teema on, nagu te aru saate, delikaatne, aga puudutab otseselt meie ühtseid põhiväärtusi Äh, juba on öeldud, et need praktikad, äh, mida üleviimiste all peetakse silmas, äh, tegelikult rikuvad inimeste põhiõigusi. ebaseaduslik kinnipidamine, piinamine ning väärkohtlemine. ning võitlus terrorismiga kindlasti ei õigusta sellist, selliseid aktsepteerimatuid praktikaid inimõiguste täielik tagamine ja austamine ei ole siin üldse mitte läbi, läbirääkimiste küsimus. komisjon on alati rõhutanud, et liikmesriigid äh, mitte ainult ei pea äh, mitte peavad tõe jalule seadmiseks äh, neid küsimusi uurima. see on kohustus, mis Euroopa Inimõiguste Konventsioonist lähtub, sest seal tagatakse ka ohvritele kompensatsioon selliste praktikate puhul ning sellepärast te tsiteerisite ka kohtu osi, kohtu äh, otsust selles küsimuses. kahe tuhande viiendast aastast, äh, kui süüdistused esmakordselt äh, aset leidsid, on komisjoni, komisjon võtnud ühendust nende liikmesriikidega, kes salavanglaid ähm, väidetavalt on pidanud. mis puudutab äh, kinnipiitavate transporti, siis komisjon on nii äri- kui tsiviillennunduse äh, osapooltega kontaktis ning uued menetlused on käigus Ühtse Euroopa taeva tarvis. esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksa need jõustusid ning need reeglid äh, tähendavad lisajälgimist selliste lendude puhul ning kontaktid erinevate asjaomaste institutsioonide puhul on olnud väga äh, tõhusad. see raport viitab ka sellele, et inimõigustega vastavus peab olema tagatud äh, kriminaalasjades justiitskoostöö puhul. komisjon tagab äh, seda, et liikmesriigid, kui nad rakendavad justiitskoostöö äh, kriminaalasjades põhimõtteid, siis nad ka äh, praktikas rakendavad äh, põhiõiguste hartat ähm, nende instrumentide rakendamisel. sest ma olen väga tihti juba selle parlamendi ees rääkides öelnud, et kui Euroopa õigus rakendub siis eh, on ka harta automaatselt eh, rakenduv. see ei puuduta mitte ainult eh, justiitskoostööd liikmesriikide vahel, vaid ka kolmandate riikidega ja selles osas äh, komisjon rõhutab, kui oluline on see, et esimesel veebruaril kahe tuhande kümnendal aastal jõustusid kaks Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide väljaandmise ning vastastikuse õigusabi äh, õigusakti. Need äh, ühtlustavad justiitskoostöö kriminaalasjades Ameerika Ühendriikidega põhimõtteid ning viitavad ka sellele vajadusele, et põhiõigustest tuleb kinni pidada mis puudutab äh, siseriiklikke institutsionaalseid äh, puudusi, mida siin raportis rõhutatakse, siis ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et praegused aluslepingud ei võimalda Euroopa Liidul sisse viia üldist mehhanismi, mis puudutab inimõiguste rikkumist, aga äh, ma võin tagada, et komisjon on valvas tagamaks, et harta rakendub Äh, seal, kus Euroopa õigusaktidega kohane on, äh, nimelt äh, justiitskoostöö kriminaalasjades. mis puudutab luuretegevust, siis te teate, et tegemist on väga tundliku küsimusega ning see on liikmesriikide pädevuses. komisjon on korduvalt pööranud tähelepanu sellele, et et koostöö erinevate luureagentuuride vahel ei tohi kindlasti olla vastuolus Euroopa Liidu vastavate instrumentidega politsei ja juust-, äh, õigusalase koostöö vallas, kriminaalasjades. Äh, luureteenistuste vaheline koostöö ei saa kindlasti õõnestada põhiõiguste austamist ning õigusriigi põhimõtete järgimist ja ma arvan, et parlament on kindlasti minuga ühel nõul, nõul, et see on ainuke viis, kuidas tõhusalt saab võidelda terrorismi vastu. vaja on rakendada põhilisi reegleid, millest me peame kinni ning millele Euroopa Liit oma äh, eksistentsi on rajanud. volinik ja komisjon töötavad koos, et tagada mis on nii-öelda luurekeskagentuuri äh, ebaseadusliku kinnipidamisprogrammi äh, puhul töötanud, mitte kunagi ei korduks. suur tänu! suur tänu, proua volinik! ja nüüd äh, väliskomisjoni nimel Sara Latvalt, palun, kaks minutit e president, arvestades Euroopa Liidu võetud kohustusi õigusriigi ja demokraatia vallas, need usutavad süüdistused, mis puudutavad äh, liikmesriiki äh, LKA salavanglaid, äh, on väga halvad, aga see, et keeldutakse jätkuvalt uurimisest, on täielik läbikukkumine. viivitused selleks, et liikmesriikide nõuetele vastata, see äh, riigisaladuse äh, katet kasutatakse selleks, et karistamatus jätkuks. liikmesriik, äh, Euroopa Liidul peab olema seetõttu julgust kutsuda vaibale omaenda liikmesriiki, kui inimõigusi rikutakse. me oleme määranud ametisse esimese inimõiguste kaitsja, aga liikmes, aga Euroopa Liidu võitlus põhiõiguste eest kogu maailmas on praegu õõnestatud sellepärast, et teatud liikmesriigid eh, tsiviilõigusest lihtsalt üle sõidavad. seetõttu peame me toetama neid väärtusi ka eh, partneritega, kolmandate riikidega. kui me vaatame olukorda Liibüas, siis inimesed, eh, keda on Äh, piinatud äh, seetõttu, et nad on teinud äh, koostööd kolmandate riikidega, on nüüd Gaddafi järgse valitsuse osad. samuti on Bush Ameerika presidendina Guantanamo lahe terrorismis kahtlustatavaid piinanud ka Obama on tegelikult meile pettumuse valmistanud, sest Guantanamo lahe vangla on endiselt toimiv ning sõjatribunalid, äh, mis võivad määrata terrorismis kahtlustatavatele ka surmanuhtluse, äh, endiselt töötavad. ma usun, et äh, tõde tuleb päevavalgele isegi siis, kui see võtab kümneid aastaid, aga kui õigustest keeldutakse, siis on vaja kindlasti, et parlament tegeleks nende küsimustega ÜRO eriesindajat toetades. <clears throat> järgmisena anname sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele. kõigepealt äh, Rahvapartei nimel saab sõna proua Michelle Strifler, palun kaks minutit. Äh, suur tänu, härra juhataja, proua volinik, kallid kolleegid, iga päev selle parlamendi seinte vahel üritame Euroopa Liidust kujundada vabaduse, õigluse äh, ja õigsuse ruumi ja seda kogu aeg kodanike teenides. Euroopa Liit on äh, selline piirkond, kus õigusriigi põhimõtted peavad olema kõige olulisemad ja kus inimõigusi kaitstakse ja austatakse ja alal hoitakse. Need on need väärtused, mis mini, viisid, tõid mind poliitikasse ja millele on alla kirjutanud äh, kahe käega minu fraktsioon Rahvapartei Äh, härra juhataja, homme äh, tähistame üheteistkümnendat ähm, äh, mälestuspäeva World Trade Centeri rünnakutest ja õige aeg selleks, et meelde tuletada, et me ei kavatse peatada oma võitlust Euroopa kodanike eest. turvalisus ja õigsus peavad olema meie terrorivastase poliitika alustaladeks ja ma tuletaksin teile meelde, et äh, terrorivastased meetmed ja inimõiguste kaitsmine ei ole omavahel vastandid, vaid täiendavad mis äh, üksteist äh, toetavad. härra juhataja, salavanglad, äh, inimeste kinnipidamine süüdistuste esitamiseta läheb vastu meie põhimõtetele ja see tähendab seda, et täiesti võimatu on see, et sellist asja rakendatakse Euroopa territooriumil. mitte kellelgi ei tohi võtta õigust juurdepääsule kohtusüsteemile ja see õigus tuleb tagada kõikidele kodanikele. suur tänu, härra juhataja! suur tänu ja järgmine kõneleja esindab Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni proua Tanja Fajon, palun poolteist minutit. Spoštovane kolegice in kolegi, če se še vedno sprašujejo, zakaj suur tänu, austatud kolleegid, kuid mõned teist ikka veel imestavad, et miks Euroopa Parlament pärast pikki aastaid ikka veel räägib illegaalse inimeste kadumise küsimusest, mille taga on olnud LKA, siis ma tahaksin teile meelde tuletada, et inimõigused ja inimväärikus on küsimused, mida me ei unusta. liikmesriikide ja riigid äh, varjuvad äh, riigisalasutuse taha ja ei anna meile informatsiooni. homme räägime me, hääletame me nende inimeste nimel, kelle äh, hoiatused ähm, on olnud unustatud kümme aastat, meie, meie mõtted on nende inimestega, kes on kannatanud aastakümneid, ähm, sest me ei ole olnud võimelised vastama kümme aastat tagasi toimunud sündmustele. ükski liikmesriik ei ole kinni pidanud äh, oma kohustustest, äh, äh, mis puudutavad inimõigusi sellepärast kutsume me Euroopa Komisjoni üles äh, toetama ja jälgima äh, seda, äh, et liikmesriigid peaksid oma vastutusest kinni, ainult niimoodi on meil võimalik saavutada oma maine, taastada oma maine inimõiguste kaitsjana Äh, ja me ainult niimoodi saame me ka kandidaatriikidelt ja oma naaberriikidelt nõuda inimõigustest kinnipidamist. suur tänu ja järgmisena liberaalide fraktsiooni nimel Sofi Infeld, palun. Äh, suur tänu, härra juhataja, ma ütleksin algu-, alustuseks seda, et nagu ikka taoliste raskete arutelude puhul äh, nõukogu kohal ei ole, neid ilmselt inimõiguste rikkumised ei huvita mis äh, ka nende egiidi all on äh, ellu viidud. aga ma tahaksin tänada proua Flootret, meie raportööri, kes on ära teinud suurepärase töö. kahjuks ei ole aga esimese ega ka ilmselt viimase korraga, kus asjast tuleb rääkida liikmesriigid eitavad kõike ja kui ma kuulasin praegu siin äh, seda Rahvapartei kolleegi, siis ka tema on mingisugustes unelmates kui äh, samasuguseid rikkumisi oleksid läbi viinud näiteks äh, Aasia riigid või Araabia riigid, siis oleks siin lärm äh, taevani ja kõik nõukogu ja komisjon mõistaksid nad hukka. aga kuna sellised rikkumised viidi läbi Euroopa riikide toetusel, siis tundub, et me ei pea maailma ees vastutama, meie moraalne autoriteet on kadunud, kokku värisenud igasugune meie maine ja on kibe tõdemus see, et me aetame selliseid diktaatoreid nagu Gaddafi, Mubarak ja härra Assad, kes on endiselt veel postil äh, ja olid meie liitlased. nüüd me oleme saatnud nendesse samadesse riikidesse härra Assaadi riiki inimesi, sellepärast et tema ja tema sõbrad oskavad väga hästi inimestest välja pinnida informatsiooni piinamisega, see on röögatu Äh, iga päev äh, järjest äh, aastate kaupa Euroopa valitsused keelduvad vabandamast, keelduvad tunnistamast oma kodanike süüd. kolleegid, me ei räägi siin ühest või teisest riigist, me räägime kollektiivsest vastutusest me ei räägi siin Rumeeniast, ei Leedust, ei ühestki teisest Euroopa riigist üksikuna, me räägime siin väärtuste ühendusest ja meile lasub kohustus, meil Euroopa Parlamendile lasub kohustus, me ei unusta, me tõstame selle asja esile ikka ja jälle, seda nii kaua, kuni inimesed võetakse vastutusele inimes-, inimõiguste rikkumise, rikkumiste eest, mis tehti meie nimel, aitäh! suur tänu ja nüüd annaksin järgmisena sõna kolleeg äh, Brepoltsile roheliste seast ik was destijds ook lid van de tijdelijke kallid kolleegid mina olin ka toona LKA komisjoni liige ja me tegelikult võime olla rahul selle raportiga. ma tahaksin ähm, raportööri õnnitleda suurepäraselt tehtud töö puhul äh, ja tahan tänada teda selle eest, et ta selle raporti koostas. meil oli toona Farberi raport ja paljudel kolleegidel oli väga raske toona endale ette kujutada, mis siis täpselt toimus, sellepärast et LKA salastas kõike. meil oli lihtsalt vihjeid ja meie toonane raport äh, põhines äh, tihti ainult soovitustel me rääkisime seal sellest, et äh, tuleb anda informatsiooni terrorismivastase võitluse kohta ja me nõudsime demokraatlikku kontrolli ka terrori, äh, terrorismivastases võitluses meie jaoks oli väga tähtis, et tulevikus välditakse ebaseaduslikku ja meelevaldset kinnipidamist, kuid nüüd viis aastat hiljem tuleb meil tunnistada, et meie soovitused äh, äh, lõpetasid vanapaberi hunnikus ja mitte ükski liikmesriik ei pea kohustustest kinni. Euroopa Liidu liikmesriigid on oma kõrvad sulgenud nende üleskutsude, üle, nende üleskutsete eest. hoolimata sellest, et Euroopa Parlament on teinud palju jõupingutusi, samamoodi on seda teinud ka Euroopa Nõukogu ja ÜRO ning rahvusvahelised organisatsioonid nagu Amnesty International. ma loodan, et selle, pärast selle raporti vastuvõtmist me jätkame surve avaldamist selleks, et välja selgitada, mis tegelikult siis toimus. ja seda nii kaua, kuni meie soovitused ka tõesti ellu rakendatakse. see kõik on väga tähtis sellepärast, et USA ikka veel viib läbi meelevaldseid kinnipidamisi ja Guantanamo vanglat ei ole kinni pandud hoolimata kõikidest vastupidistest lubadustest meil tuleb ühiskonda kaitsta, meil tuleb tagada vabadusi ja me peame alati kaaluma äh, pluss- ja miinuspooli. Äh, inimeste vabadus on väga tähtis, ainult äh, niimoodi on meil võimalik säilitada inimeste usaldus terrorismivastasesse võitlusesse ja ainult niimoodi on meil võimalik terrorismivastast vastastesse, ähm, usaldust terrorismi vastastes, äh, terrorismi vastu võitlevatesse organisatsioonidesse säilitada. meil ei ole siiamaani mitte mingeid demokraatlikke tagatisi. räägitakse ainult riigisaladustest, riigid käivad käsikäes LKA-ga ja on vastuolus Euroopa Liidu põhimõtetega, inimõiguste kaitsmise ja õigusriigi põhimõtetega, inimväärikuse kaitsmisega. seepärast minu fraktsioon äh, on välja töötanud väga tugev tugevasõnalise dokumendi, ainult niimoodi on meil võimalik äh, maailma tasandil ähm, survet avaldada. suur tänu ja järgmisena ECR fraktsiooni nimel meie kolleeg äh, Köökhopp. Äh, härra president, volinik, ka mina usun, et see teema on väga tõsine ja seda ei saa ignoreerida. süüdistused teatud liikmesriikide aadressil äh, tuleb üle vaadata täie tõsidusega ning neid tuleb kohelda õiglusega. juristina äh, ning ka endise siseministrina usun ma, et sellised uurimistegevused peavad käima läbi menetluse ning need menetlused peavad olema sõltumatud kohtu uurimised äh, liikmesriigi tasandil. Äh, sellised protsessid juba toimuvad nendes nimetatud liikmesriikides Mm, avalik äh, kindlus ja usaldus äh, õigussüsteemi vastu peab olema äh, ning me peame tagama tõelised tõendid, aga käesoleva rep-, raporti, ähm, taolised raportid tegelikult toidavad terroristide propagandat. minu koduriik on ka üks, keda süüdistatakse, riik, kes on vabaduse, õigluse ja õigusriigi põhimõtteid juba ammu rakendanud ning ma tervitan neid äh, uurimistegevusi selleks, et äh, tagada äh, taas usaldus meie luureametite vastu, sellepärast et neid praegu süüdistused õõnestavad. teised liikmesriigid on ka süüdistatud, aga neid ei ole süüdi mõistetud. kas see on õiglane? loomulikult tuleb edasi liikuda nii, et koostööd ning häid töömeetodeid toen-, toetada selleks, et lahendusi leida kahjuks aga ma ei arva, et selle raporti sisu, selle keelekasutus või lähenemine aitaks meil ükskõik millist eesmärki tagada. mina äh, tulen sellisest riigist, kus arvatakse, et süütus kehtib nii kaua, kui teid on süüdi mõistetud, aga tundub, et meie parlamendile sellest ei piisa, aitäh. Äh, suur tänu äh, ja nüüd kuue fraktsiooni nimel annaksin sõna proua Kristiin Veržiale, palun. suur tänu, härra juhataja. me saame ainult rõõmu tunda, et täna on selline raport Euroopa Parlamendi ees, nii nagu meedia ja vabaühendused juba mitu korda on öelnud, need eh, salasammud, mida on luurekeskagentuur ja liikmesriigid pärast üheteistkümnendat septembrit astunud, on vähemalt kaksteist Euroopa Liidu liikmesriiki endasse haaranud. Eh, tegemist on olnud piinamistega või eh, salajaste ülelendudega või salajaste väljaandmistega näiteks ja saatmistega Guantanamosse, mis on endiselt veel lahtine vangilaager kõik liikmesriigid äh, on olnud selle asjaga seotud ja mõned nendest on äh, jätkuvalt seotud ja vastutavad, vastustavad seda, et tõde tõuseks pinnale. ma tahaksin tänada proua Flootret, kes meie nimel on teinud ära suurepärase töö, märkimisväärse töö, astunud vastu liikmesriikidele ja nende esindajatele ka siin kojas. ma ei hakka siin tsiteerima mitte kedagi, aga kõik tunnevad ennast vist ise ära selles jutus, ma ütleksin ainult seda, et äh, analüüsi prismat ei saa muuta lihtsalt sellepärast, et mõni valitsus on teile lähedane. igasugune piinamine on vastuvõetamatu, see on vastuvõetamatu eriti sellepärast, et meie liikmesriigid üritavad õpetada teisi riike selles osas üle terve maailma, ei ole mitte mingisugust topeltstandardit võimalik seda ei tohi juhtuda ei Ühendriikides ega ka meil, mitte kedagi ei tohi vabastada nende kohustusest, ühtegi Euroopa Liidu liikmesriiki, isegi lihtsalt sellepärast, isegi sellepärast, et tegemist on terrorivastase võitlusega, me oleme väärtuste Euroopa. jah, ja me vastutame kollektiivselt Euroopa kodanike eest, nii et läheme siis selles suunas edasi, Euroopa Liit äh, äh, peab äh, nii kiiresti kui võimalik korra majja saama. suur tänu ja annaksin nüüd sõna kolleeg härra Möltserile, kellel on poolteist minutit kõneaega. suur tänu, härra president, inimõigustest kinnipidi, mida Euroopa Liit äh, nõuab kõikidelt maailma riikidelt ja ähvardab karistustega ning inimõigused on tõesti need õigused, millest äh, peavad kinni pidama ka kõik potentsiaalsed Euroopa Liidu kandidaatriigid ja nad peavad seda tegema inimõiguste konventsiooni kaudu ja seetõttu on täiesti skandaalne see, et äh, illegaalne vanglate, vangide vedu on toimunud Euroopa Liidu territooriumil ja et sellest ei ole teatud liikmesriigid olnud mitte ainult teadlikud, vaid nad on sellele ka kaasa aidanud ja et mitte mingeid tagajärgi pole sellel olnud. vastavalt äh, inimõi-, inimõiguste konventsioonile, on see kõik häbiväärne ja uuringud on jäänud toppama, seepärast on väga tähtis, et nüüd lõpuks see protseduur lõpule viiakse. kui aga räägitakse inimõigustest, siis peaksime endale ka selgeks tegema, et praegused äh, liitumisläbirääkimised äh, Türgiga on sellised, kus me ei tohiks ära unustada, et ka seal inimõigused on ainult paberi peal kirjas. Äh, Türgi ei täida Kopenhaageni kriteeriumeid ja sellepärast tuleks minu arvates läbirääkimised lõpetada ja rääkida siin ainult priviligeeritud partnerlussuhetest. kui Euroopa Liidu jaoks inimõigused on tõesti tähtsad, siis tuleks mõelda ka ajaloolistele seadustele, mõelgem siin kas või Tšehhimaa Beneši dekreetidele või Sloveenia sarnastele dekreetidele, mis samamoodi tuleks ära kaotada. suur tänu ja nüüd saavad sõna ülejäänud registreeritud kõnelejad ja kõigepealt härra Coelho, palun kaks minutit. suur tänu, härra president, kallid kolleegid Teie eelkäija proua Reding veebruarikuus kahe tuhande seitsmendal aastal ütles, et äh, turvalisust ei ole võimalik iga hinna eest äh, osta ja ma olen sellega täiesti nõus. olen ka nõus sellega, mida ütlesite teie, proua volinik, äh, õigusriigi kohta ja ka selle kohta, mida te rääkisite süütuse presumptsioonist ja õiglasest kohtupidamisest ja sellest, et kõik on kohtu ees võrdsed ja Guantanamo puhul inimõigusi rikutakse ning seda vanglat pole ikka veel kinni pandud. me räägime siin inim- ja põhiõigustest ja veebruarikuus kahe tuhande seitsmendal aastal minu juhitud äh, komisjon tõi selgelt välja puudused, äh, mis tuleb kõrvaldada, me tegime ka soovitusi selleks, et sarnased juhtumid tulevikus ei korduks. või vähemalt me soovisime raskendada sarnaste juhtumite kordumist. nüüd tuleb meil aga tunnistada, et juhul, kui sarnased üleviimised siiski korduksid, siis meie soovitustest pole mitte mingit kasu, meie soovitusi pole mitte keegi rakendanud Äh, vähemalt on meie suhtumine muutunud ja parlamendid soovivad kiiremini saada informatsiooni, ehk et me võib-olla reageeriksime kiiremini. kuid äh, Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole mitte midagi ära teinud selleks, et meie soovitusi rakendada. proua Flootre on kokku pannud suurepärase raporti, ma toetan enamust tema ettepanekutest, tahan lihtsalt juurde lisada seda, et riigisaladusi on vahel vaja selleks, et demokraatiat kaitsta, kuid neid ei tohi kasutada kasutada ettekäändena inimõiguste rikkumisel nii et see veel kord minu küsimus teile, kas me oleme nüüd nii-öelda paremini relvastunud selleks, et ära hoida sarnaste juhtumist kordumist vähemalt niimoodi, et äh, süüdlased jäävad karistuseta. me peame tõesti nüüd hoolitsema sellest, saame teada, mis meie eelmistest soovitustest sai. teatud soovitusi ei ole alati võimalik ellu viia, olen sellega nõus, kuid ärgem unustagem, et suurem osa äh, liikmesriike ja komisjone lihtsalt meie soovitused ära unustanud. suur tänu, härra Coelho ja järgmisena proua Guillaume, palun poolteist minutit. suur tänu, härra juhataja, nii nagu teisedki kolleegid, mina tahaksin proua Helene Flotret tänada ja tunnustust avaldada selle tööst, mis ta on teinud selleks, et kõik äh, valitsused äh, kannaksid oma vastutust kodanike ees. me oleme praegu olukorras, kus väga paljud liikmesriigid on rikkunud äh, inimõigusi Euroopa territooriumil ja küsimusi on jätkuvalt rohkem kui vastuseid. terrorivastane võitlus ei saa välja vabandada kõike Äh, ka siin tuleb teatavat legitust siiski järgida ja seega äh, riigisaladuse ja liik- äh, ja riikliku julgeoleku alla ei saa samuti kõike panna meie kohus on, et liikmesriigid ja Euroopa institutsioonid äh, Eh, täidaksid oma kohustust ja kodanikel peab olema lootus eh, sellele, et institutsioonid ja liikmesriigid legitiimselt teevad toetust julgeoleku nimel. konkreetsed riigid on välja toodud, kuid siiski Euroopa Liit kannab, kannab eh, kollektiivset vastutust ja me ei saa rääkida ainult, me ei räägi, me ei saa lubada see, seda, et maha vaikitakse inimõiguste rikkumised komisjon peab andma endast kõik selleks, et tõde tuleks päevavalgele. ma tahaksin ära kasutada võimalust ja tervitaksin neid kodanikke, kes on äh, seda raportit äh, toetanud äh, suurearvuliselt ja nad näevad lõpuks, et asjad Euroopas liiguvad tänu raportile ja tänu Euroopa Parlamendile, loodetavasti võetakse siin kojas homme suure häälenemusega ka vastu. suur tänu ja järgmisena annaksin sõna härra Konrad Šimanskile, teil on üks minut, palun suur tänu äh,, härra juhataja, pooled liikmesriikidest on avanud oma õhuruumi salajasteks ülelendudeks luurekeskagentuuri poolt, aga kas see tähendab siis seda, et pooled liikmesriigid äh, on äh, Eh, rikkunud eh, rahvusvahelist õigust humanitaarseadusandluste vallas, ma arvan, et see ei ole nii. ma arvan, et need liikmesriigid, kes oma õhuruumi avasid, pidid tegema seda pärast raskeid otsuseid. ja selge on see, et eh, vigu tehti, aga oleks silmakirjalik, kui me süüdistaksime nüüd siin pooli liikmesriike Eh, kellel ei olnud alternatiiv, kellele meil ei olnud alternatiivi pakkuda eh, selles osas, et kuidas nad oleks pidanud kohtlema rahvusvaheliste terroristidega. ja see mõte, et me peaksime sellistele terrorigrupeeringu juhtidele andma samad õigused kui eh, ükskõik teisele millisele kodanikule, ei ole ikka vist ka õige mõte. president Obama sai ka sellest aru ja Guantanamot kinni ei pandud. ja Ameerika Ühendriikide president kasutab jätkuvalt Guantanamot ja sõjakohtuid selleks, et kohut mõista terroristide üle. aga Euroopa Parlament ei ole sellest, nagu ma saan aru, aru saanud. härra Šimanski, kallis kolleeg Šimanski, teile on proua Intvelt soovinud esitada küsimuse nagu proua Latvort samuti, kas te olete nõus? sinine kaart on tõstetud siis mõlema kolleegi poolt. proua Intvelt. võib-olla on asi tõlkes, ütleb proua Intvelt, aga kas härra Šimanski tõesti ütles, et eh, need inimesed, keda võib-olla süüdistatakse terroriaktide läbiviimises, ei oma õigusi samu, mis on tavalistel kodanikel, ehk teisisõnu, kas härra Šimanski siis ei usu, et inimõigused on võõrandamatud ja universaalsed ja ehk teisisõnu, härra Šimanski seega ei ole nõus kõikide nende põhiväärtustega, mis on kirjas meie aluslepingutes? härra Šimanski, te saate vastuseks võimaluse ma äh, loomulikult jagan võõrandamatute õiguste põhimõtet, aga kurjategija olukord on siiski natukene teistsugune ja kohtlemine peab olema teistsugune Äh, tavalise kurjategija kohtlemine sellise kurjategija kohtlemisest, kes ennast õhku laseb äh, enesetaputerroristina ja viib äh, hauda tohutult palju inimesi. seega tuleb kasutada sõjakohtuid tavaliste kohtute asemel Äh, terroristid ei vii äh, ellu äh, tavalisi kuritegusid, vaid siiski pigem selliseid sõjakuritegusid ja seega rahvusvaheline õigus ei saa praegu minu meelest küll praegusel kujul sellistele sõjakuritegudele pädevat vastust anda, proua Latford. härra Šimanski Te tegelikult äh, kinnitasite minu muret teie esialgsete sõnade pärast. ma siiski tahaksin teile rõhutada, et terroristlikud aktid on kurjad, kuriteod ja neid tuleb kohelda samamoodi nagu kõiki teisi kuritegusid. inimesed tuleb tuua õiglaselt kohtu ette kas läbi rahvusvahelise kriminaalkohtu või äh, kuidagi teisiti, jah probleeme on, aga tuleks äh, siiski äh, äh, tunnistada seda, et pärast üheteistkümnenda septembri sündmusi unustati rahvusvahelise õiguse põhimõte justkui ära ja ikkagi õige oleks see, et terroristid toodaks kohtu ette tavalises korras. härra Šimanski, teil on võimalus vastata. proua Ladford, ma olen nõus sellega, et kohtud peaksid otsustama kuidas inimesi karistada, olgu siis tegemist tavakurjategijate või sõjakurjategijatega või terroristidega. aga tavapärane kohtumenetlus, sellest ei piisa selliste juhtumite puhul, kui tegemist on äh, terrorivõrkudega. Genfi konventsioon äh, kirjutati kuuskümmend aastat tagasi ja kuuekümne aasta vanune dokument eh, ei ole ajakõrgusel ja eriti see humanitaarne mõte eh, kohtupidamise juures, eh, sellega meie liikmesriigid ei saa hakkama. proua Zuber, palun järgmisena. suur tänu, härra president. meil on selgeid tõendeid transpordi ja ebaseadusliku kinnipidamise kohta see tähendab seda, et äh, meie terrorismivastane ennetustöö ja resolutsioonid terrorismivastase võitluse kohta äh, ei ole olnud äh, edukad. teatud liikmesriigid on öelnud need, et nad üritavad terrorismi vältida ja seetõttu õigustavad igasuguseid inimõiguste rikkumisi proua Flootre raportis on need juhtumid selgelt välja toodud. siin tehti koostööd ka NATO-ga ja e, hiljem õigustati seda koostööd viidates ÜRO ähm, dokumentidele aastast tuhat üheksasada nelikümmend viis. me räägime siin aga imperialistlikust poliitikast äh, ning äh, liikmesriigid äh, peavad nüüd äh, neid juhtumeid uurima ja välja selgitama, kas nende taga oli midagi ebaseaduslikku. Portugal uurib LKA lende Portugalis, kuid meie enamuses olev partei peatas uurimised parlamendis. Euroopa Parlamendil peaks olema võimalik informatsiooni saada informatsioonivahetuslepingu kaudu, sellepärast et me peame siiski õigusriigi põhimõtetest kinni pidama. järgmisena proua Pasescu, palun suur tänu, härra juhataja, proua volinik, ma tahaksin kõigepealt tänu avaldada meie raportöörile, ta on äh, väga hästi koostööd teinud selle raporti ettevalmistusel meiega. mina olen Rahvapartei variraportöör äh, väliskomisjonis ähm, ja sain omalt poolt panustada ma tahtsin alati seda, et see lõppdokument oleks objektiivne, tasakaalus ja tooks esile ka need uued elemendid, mis viie aasta jooksul on esile kerkinud ja loomulikult äh, me teame ju uutest tõenditest. ja kogu selle protsessi vältel ma nõudsin seda, et äh, see raport ei oleks mingisugune süüdistus liikmesriikide vastu ja Euroopa liikmesriike, Euroopa Parlament, vabandust, ei peaks asendama siseriiklikke või rahvusvahelisi õigusinstantse. Euroopa Parlament ei saa süüdi mõista mitte kedagi ja seega ma olen esitanud äh, Ahveti komisjonis kui ka Libe komisjonis muudatusettepanekuid vastavasisulisi ja ma arvan küll, et need muudatusettepanekud äh, aitavad äh, liikmesriikide olukorda, sealhulgas ka Rumeenias, paremini kirjeldada ja ma tahaksin, et äh, minu riigis äh, aastal kaks tuhat kaheksa läbi viidud parlamentaarne uuring äh, oleks samuti arvesse võetud selles raportis. parlament võttis selle uuringu ju vastu, aga selles raportis siiski reaalsust vääratakse. meil on vaja lisaselgitusi uute tõendite kohta, mis viimastel aastatel on esile kerkinud, näiteks on väga oluline täpsustada seda, et osa info, mis on olnud kajastatud meedias, on jäänud tegelikult uurimustes äh, kinnitamata ja seega ma nõuan, et igasugused lisa äh, uurimuste äh, või lisajuurdluste äh, taotlused oleksid põhjendatud ja teatud liikmesriikide rolli tuleb siiski selli-, selgitada väidetavate vangide salajaste üleviimiste kohta äh, meie eesmärk lõppkokkuvõttes on ju leida, mis on tõ-, öö, välja selgitada tõde ja, aga mitte seda iga hinna eest. suur tänu, proua Pasescu ja annaksin sõna nüüd kolleeg Entšule, kellel on üks minut kõneaega. suur tänu, härra juhataja, proua volinik, see raport on väga oluline selleks, et selgitada öö, välja, milline oli olukord äh, luurekeskagentuurides, alavanglates ja kas need eksisteerisid Euroopa territooriumil. aga see raport võib tekitada ka teatavaid ähm, arusaamatusi. meie raport peaks siiski olema objektiivne ja keskenduma inimõiguste väidetavatele rikkumistele. kahjuks aga, nagu ma ütlesin, süüdistatakse siin otseselt konkreetseid liikmesriike ilma konkreetsete tõenditeta ja seega ma ei saa toetada täies mahus seda raportit. see raport, seda raportit võib tõlgendada niimoodi, et Euroopa Parlament justkui teab, mis luurekeskagentuuri salavanglates toimus ja et meil on mingisuguseid tõendeid selle kohta. meie roll on esindada Euroopa kodanikke ja mitte asendada õigusinstantse need õigusorganid peavad mängima oma rolli, süüdlased peavad maksma selle eest ja selliseid sündmusi ei tohi mitte kunagi enam lasta juhtuda. suur tänu, annaksin nüüd äh, sõna Zayat Karimile, teil on üks minut. Mr President, thank you, I recall some äh, härra president, ma mäletan, et seitse aastat tagasi olin ma siinsamas kojas äh, ning ma esitasin Aleksandrile küsimuse äh, ning äh, meie siseminister äh, tol ajal vastas neile ning mind naeruvääristati siin kojas. praegu aga ei saa me kahjuks olla enda üle uhked. on kaks institutsiooni, kes täna on esindatud, nõukogu esindajat ei ole kohal, mis tähendab seda, et nende poolt puudub igasugune pühendumus, meie liikmesriikide valitsuste poolt puudub igasugune pühendumus. kui need Ühendkuningriigis loomulikult oleme võtnud väga teistsuguse lähenemise, nimelt meil on oma sisejuurdlus selleks puhuks, see võib olla teistsugune kui varem, aga endiselt ei ole meie sammud piisavad. kui terroristid viivad äh, terroritegusid äh, ellu, siis äh, me ei saa olla oma põhimõtetes nõrgad, aga nad võivad õõnestada meie reaktsioone. kui härra Simanski ütles, et teeb natsionalistlikke kommentaare ning liigub, lahkub kojast, on liikmesriike on riike, kelle puhul me peame õppima, nimelt Norra, kui nende, nad ähm, nägid tohutut rünnakut oma ühiskonna vastu, nad sellegipoolest kurjategijalt õigusi ära ei võtnud, äh, nad äh, teg-, äh, nad õigusalaselt käitusid väga õigelt ja me peame kindlasti Norrale au andma. suur tänu, kolleeg Karim. nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde. kolleeg Plašikov, palun. suur tänu LKA äh, programm tähendab inimõiguste õõnestamist, äh, see tähendab äh, kinnipidavate transporti üleviimist ja piinamist. erikomisjon uurib neid süüdistusi ning nad on ka õhuruumi kasutamist LKA poolt uurinud. mitmeid kordi on palutud koostööd liikmesriikide poolt LKA programmiga meie Euroopa Liit põhineb põhiõigustel, äh, põhiõiguste kinnipidamisest, äh, demokraatlikel põhimõtetel ning rahvusvaheliste konventsioonide järgimisel. selleks, et meie kodanike usaldust äh, tagada demokraatlikesse institutsioonidesse, on vaja inimõigusi kaitsta Äh, samuti on vaja julgeolekupoliitikaid vastutustundlikul moel ellu viia. liikmesriikidel on endiselt tööd nende süüdistuste kallal, süüdistuste uurimisel, aga vastuseid pole veel antud. härra Murphy, palun. E- härra president, Euroopa Liit ja liikmesriigid eh, riigi, räägivad tavaliselt inimõiguste austamisest, demokraatlikest väärtustest. Eh, mitmed Euroopa riigid aga on praktiseerinud eh, sellisel moel õiguspõhimõtteid, on kaasa aidanud röövidele, kinnipidamistele, õiguse piiramisele, kõik see on dokumenteeritud ning kaasatud valitsused on sellest teadlikud Guantanamo lahe ning teised salavanglad tuleb kinni panna koheselt, kõik kinnipeetavad peavad õiglast kohtupidamist saama või tuleb lahti lasta. kakskümmend tuhat USA sõdurit läksid läbi Shannoni äh, lennujaama äh, Iirimaal ning eh, salajast ülelendu kasutati sealt. ma kutsun üles selles piirkonnas eh, selliste praktikate lõpetamist ning kõikide sõjalennukite uurimist Shannoni lennujaamast, mis läbi lähevad ning eh, härra Gilmore ja töölispartei peaks lõpetama selliste praktikate toetamise. suur tänu! ja nüüd härra Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Suur suur tänu, juhataja. Äh, ja proua volinik. Äh, illegaalne kinnipidamine äh, on LKA poolt asi, mis Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhteid varjutab. uurimistegevused praegu Euroopa Liidus on välja selgitanud, et mitte seaduslike Äh, praktikaid on läbi viidud ka Poolas idaosas ning seal on üleviimised äh, toimunud LKA poolt ning see oli võimalik ainult äh, valitsuse koostöö kaudu. see tähendab seda, et tippametnikud ja poliitikad on tegelikult osalenud LKA erakorralistes üleviimises ning kui nemad ei vabanda või ei ütle välja, et nad on kaasa aidanud, siis me ei saa mm, kuidagi midagi teha. julgeolekujõud Euroopa Liidus on ka äh, Pinochet ajal juba osalenud sellistes tegevustes. see on vaba mikrofoni vooru lõpp. härra Prons viimasena ebaseaduslik kinnipidamine ei ole mitte iseenesest vale, aga see ebaseaduslikkus, kus puudub, puuduvad andmed, tegelikult kahjustab kinnipeetute olukorda veelgi, veelgi. ma ütlen, et eh, moraalselt ei ole kindlasti võimalik piinlamist eh, õigustada, aga kui moraalsetest argumentidest rääkida, siis me võiksime öelda ka, et piinamine ei ole efektiivne, sellepärast et see ei anna õigeid andmeid. Eh, samuti terroristide ähm, piinamine ei ole mingisuguseid tulemusi andnud. poliitilised äh, liidrid mitmetes riikides peavad äh, vastutust kandma ning äh, kinni peetud terrorismis kahtlustatavad peaksid siiski omama õigust süütuse presumptsioonile ja õiglasele kohtupidamisele. ma olen nõus sellega, et kohtu-uurimised tuleb läbi viia liikmesriikides, aga kindlasti see resolutsioon, millele üles kutsutakse, et Euroopa Parlamendil peab olema võime liikmesriikide luureagentuure äh, uurida ja analüüsida, see on ikkagi liikmesriikide pädevus ennekõike. suur tänu! suur tänu, härra Brons! ja edasi palun, volinik Reding saab sõna. president, from the outset the position of härra juhataja, komisjoni positsioon sellel teemal on olnud kõigepealt see, et tuleb terrorismis kahtlustatavaid äh, käsitleda vastavalt inimõiguste põhimõtetele, äh, teiseks, tõde, milline see ka ei oleks, tuleb jalule seada ning äh, kolmandaks tuleb võtta ette samme selleks, et tulevikus sellised teod ei korduks nüüd äh, proua raportöör teab äh, seda kõike, sellepärast et tema on äh, komisjoni kirjad kätte saanud. esimesed komisjoni kirjad saadeti juba kahe tuhande kuuendal aastal minu kolleeg Fatini poolt, edasi Baruu, edasi proua Malmström ning ka mina oleme selliseid kirju saatnud komisjoni vastustega. ning me jätkuvalt nõuame liikmesriikidelt seda, tõde oma tervikuses äh, oleks avalikkusele kättesaadav. ma kohtun ka äh, kolleeg Lambrinidisega, kes on inimõiguste eriesindaja, selleks, et temaga koos vaadata, kuidas äh, me saaksime oma jõud ühendada. mis puudutab Ameerika Ühendriike, siis Euroopa Liidul on regulaarne dialoog äh, Äh, USA-ga terrorismivastases võitluses ning inimõiguste küsimustes ning äh, dialoog on ka õigusnõustajaga äh, Siseministeeriumis Ameerika Ühendriikides, et rahvusvahelise õiguse sätetes kinni pidada ning vastavalt piinamisvastasele suunistele pöörame me pidevalt salavanglate piinamise ja inimõiguste küsimustele tähelepanu kõikide kolmandate riikidega ning äh, tahaksin siin koja ees kinnitada, et äh, mis puudutab ÜRO konventsiooni, äh, mis ebaseaduslikke kadumisi puudutab, siis liikmesriigid on ähm, lubanud ratifitseerida selle konventsiooni kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. ja loomulikult me hoiame ennast sündmustega kursis Äh, siinkohal küsiti, kas samasugused praktikad võivad taas esineda ja ma tahaksin vastata väga selgelt, et ei. sest me võtame sel teemal sõna, sellepärast et äh, et Euroopa Parlament jätkab oma survet ning ühest küljest võib öelda, et Euroopas on meie ühiskondade julgeolek oluline, aga teisest küljest on olulised ka indiviidi õigused. ja Euroopa põhineb õigusriigi põhimõtetel. me peame tegema kõik selleks, et valgustada mineviku sündmusi ning et minevik ennast ei kordaks. suur tänu, proua volinik ja sellega on see arutelu peaaegu et läbi ja annan lõppsõnaks äh, kolmeks minutiks sõna proua raportöörile. suur tänu, suur tänu kõikidele nendele, kes on äh, sõna võtnud selle arutelu käigus äh, selleks, et toetust avaldada meie tööle. ühe aasta pärast vaatame asja uuesti üle. aastaga või on võimalik saavutada palju liikmesriikides loomulikult meie ei ole kohtumõistjad ja me ei taha kedagi vastutusele võtta, aga äh, näiteks Rumeenia näide, senat äh, viis seal läbi jah, äh, juurdluse, aga te teate, et väga paljud süüdistused on uued nii Rumeenia kui ka Leedu vastu Eurokontrolli poolt ja äh, Rumeenia vastu on esitatud ka inimõiguste kohtusse äh, kaebus äh, ja äh, kõik need elemendid äh, on jäänud äh, välja sellest avalikust juurdlusest. ja ma ei taha sugugi siin süüdistada või sihikule võtta ühte või teist liikmesriiki väga paljud kolleegid on viidanud ja see ongi kõige olulisem selle raporti puhul ju kollektiivne vastutus on oluline see, et eh, iga liikmesriik kannab vastutust tõe ees. meil on vaja seda, et iga liikmesriik viiks läbi siseriiklikud juurdlused selleks, et see kollektiivne vastutussüsteem toimiks ja tuleb astuda vastu sellele süsteemile, tegemist on süsteemiga, me ei taha eraldi välja tuua ühte või teist liikmesriiki. on ilmselge, et Rumeenias uus juurdlus peab äh, tuleb käivitada, meil ei ole tõendeid, äh, meie, meil ei ole neid tõendeid, meie ei ole kohtuinstants, meie ei saa seda juurdlust avada, avada, Rumeenia peab seda tegema. meie raport nõuab seda, et liikmesriigid sellised juurdlused avaksid ja et Euroopa Komisjon valvaks seda, et eh, kollektiivne vastutus, et see, see süsteem toimiks, kõikidel liikmesriikidel on vastutus kanda selle kollektiivse vastutuse eest ja komisjon peab kontrollima seda, et eh, kõik liikmesriigid oma osa selle tõe väljatoomises mängiksid. sa oled võlgu selle kodanikule, teie kodanikuna äh, Teie komisjon võite palju, te viitasite nendele reeglitele ja ma tahaksin, et te neid kasutatakse, inimõiguste rikkumine Euroopa ühenduse seadusandluse kontekstis, teil on selle üle palju võimu me peame leidma võimalused, kuidas äh, tuua vastutuse ette need, äh, kes on olnud inimõiguste rikkumiste taga. Te võite näiteks äh, prokuröridega teha koostööd, teha, tuua info kollektiivsena päevavalgele, te võite liikmesriike aidata läbi koolituste näiteks neid juurdlusi läbi viies on väga oluline, et võetakse arvesse juurdlustes just nimelt need uued tõendid, mis on tulnud ka siis analüüsist või mujalt esile eh, läbi Eurokontrolli töö näiteks. meil on palju tööd teha aasta jooksul ja ma loodan, et aasta pärast me oleme juba palju targemad ja saame lõpuks ometi lõpetada selle töö. Eh, suur tänu eh, teile, proua Flotre, meie raportööri, daamid ja härrad see arutelu on nüüd läbi. hääletame homme keskpäeval. järgmine päevakorrapunkt. üheminutilised sõnavõtud. ja aga mul on teile üks palve. nimelt palun pidage kinni sellest üheminutilisest kõneajast. ma kavatsen olla karmikäeline sellepärast et me oleme ajast maas ja palju on meil täna veel ees. ja seega lähen kohe asja juurde ja annan äh, proua Patrau Nevesile sõna. härra president, mõned meist äh,